Dear colleagues. kolleeg, kolleegid, palun võtke istet. alustame nüüd oma koosolekuga. you, thank you very much. suur tänu, kallid kolleegid, avan sellega Regionaalasjade Komisjoni istungi. mul on väga hea meel teid kõiki siin näha. ma eeldan, et kolleege tuleb veel järgnevatel minutitel täiskogust siiapoole ja alustagem ja võtkem kõigepealt vastu päevakord. kas kellelgi on märkuseid, küsimusi? ei, siis on päevakord sellisena vastu võetud. protokollide kinnitamine kolmeteistkümne ja neljateistkümnenda juuli istungi protokollid, ma teen ettepanekud nii nagu ikka, kui keegi tänase kohtumise jooksul ei esita vastuväiteid, loetakse need vastuvõetuks. neljas päevakorrapunkt on tehnilist laadi, kuid sellegipoolest väga oluline nimelt äh, Regionaalasjade Komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta koosolekute kalendri kinnitamine. Te olete ilmselt näinud selle kalendri kuvandit, väga raske on tegelikult äh, sellist kalendrit kokku panna komisjonide jaoks, äh, mulle vähemalt tundub, et järgmisel aastal on pilt natukene parem, vähem on istungeid neljapäeval aga ärge unustagem, et äh, on juhatuse äh, istungil võetud vastu äh, keeld, et teisipäeva pärastlõunati ja kolmapäeva hommikuti ei saa koosolekut korraldada, proua Vana. väga lühike märkus. mul on meeles, te ütlesite, et tulemas on vähem neljapäevaseid istungeid, aga sellegipoolest on neid väga palju nii et võib-olla järgmisel aastal oleks siiski parem, kui leiaks parema koosoleku aja. jah, sellel aastal on neid tõsi mõni vähem, võib-olla ainult üks, aga siiski vähem. proua Kreel. ja ainult kolm neljapäeva on kuni kaheksateist kolmekümneni koosolekutega praegu hõivatud. palun kontrollige veel kord see asi üle, sellepärast et äh, Äh, võrreldes teiste komisjonide äh, koosolekutega jääb mul mulje, et äh, sellegipoolest võrreldes teistega on neid neljapäeva pärastlõunaseid koosolekuid liiga palju, raske on seda aktsepteerida ja seetõttu järgmiste kuude ja nädalate jooksul ehk saaksime me ühest koma teisest kohast veel ümber korraldada või võiksime vaadata oma päevakorda nii, et vahel on meil tööd vähem võib-olla äh, paneksime siis just äh, nendele päevadele just need äh, lühikesemad punktid, et saame lühemalt teha. Thank you, if there are not any other comments uh,, I can. kui teil rohkem märkuseid ei ole, siis ma ütlen, et ma edastan teie märkused ametkondadele, kes kalendrid kokku panevad ja ütleme, et meil on tõsiseid raskusi sellega, et meil on nii palju istungeid neljapäeviti ja kui on võimalik, tahaksime selle ümber tõsta. saadan teile siis lõppversiooni hiljem. viies päevakorrapunkt, juhataja teadaanded, teen väga lühidalt, neid on ainult kolm, kõigepealt öö, äh, proua Smolkova on äh, saatnud kirja ja vabandab äh, äh, sellest, et teda ei ole kohal seekord. <laughs> suur tänu. teiseks, koordinaatorite kohtumine toimus täna hommikul enne hääletust veel ja otsused saadame teile siis nii kiiresti kui võimalik enne tänase kohtumise lõppu. ja järgmisena viimane teadaanne viieteistkümnendal oktoobril on parlamendis äh, tulemas täiskogu saalis uus äh, linnapeade lepingu allkirjastamine, äh, meie tavalises koosolekuruumis on tulemas ka infokohtumine, tegemist on siis algatusega, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu energia ja kliimaeesmärgid seostada kohaliku tasandi tegevusega äh, ja tulemas on äh, siis koon-, kohtumine, äh, millega on liitunud üle kuue tuhande Euroopa linna ja kohaliku omavalitsuse. sarnane üritus toimus aastal kaks tuhat kolmteist, võib-olla mõni teist käis seal ja see kõik leiab siis aset Euroopa regioonide ja linnade nädala jooksul Äh, avatud ustepäevade raames Open Days raames. nii palju minu teadaannetest. üritasin teha nii kiiresti kui võimalik, sest et meiega on liitunud väga kena külaline. ja esimene sisuline küsimus täna hommikul siis ongi arvamuste vahetus Luksemburi säästliku arengu taristu ja taristuministriga, kes on siis praegu äh, nõukogu eesistuja ja räägime siis Luksemburgi eesistumise aja prioriteetidest ja tegelikult on töö minul juba pihta hakanud Luksemburgi kui eesistujariigiga, ma võtsin nimelt vastu nende äh, lahke kutse osaleda kahekümne viienda aasta, kahekümne viie aasta tähistamise sündmustes Interregi puhul ja eh, piiriülene koostöö on üks teie peamistest eesistumise aja prioriteetidest ja ilma siin pikemalt venitamata annangi sõna siis härra ministrile, sellele järgneb võimalus teie poolt eh, märkusteks ja küsimusteks ja tuletan teile veel meelde, et eh, selleks on aga aeg piiratud. aga kõigepealt saab sõna härra Žira. suur tänu proua esimees, daamid ja härrad, mul on väga hea meel tutvustada teile eh, territoriaalse ühtekuuluvuse regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika prioriteete Luksemburi eesistumise ajal. alustagem siis eh, territoriaalsest ühtekuuluvusest. koos eh, sõpradega Itaaliast ja Lätist valmistasime Eh, ette juba siis eh, meie eesistumise aja eh, prioriteedid ühtekuuluvuspoliitika vallas ja linnapoliitika vallas. sellist varast kokkulepet me varem ei ole näinud, Luksemburg selles trios võttis endale väga olulise kohustuse, sellepärast et meie oleme siis trio viimane liige ja oleme seega kokkuvõtjad panime siis paika need, mis on territoriaalse ühtekuuluvuse prioriteedid, see on ju kahe tuhande üheksandast aastast ka üks aluslepingu eesmärkidest olnud ja me oleme leppinud kokku, et praegust suhtlust tuleb äh, tõhustada, me oleme valmistanud ette mitteametliku ministrite kohtumise, kus on tulemas siis äh, äh dokument selle kohta, kuidas Euroopa Liidus ühtekuuluvust äh, edendada. eesistuja keskendub kolmele hoovale territoriaalse ühtekuuluvuse osas. kõigepealt me tahame algatada strateegilise arutelu territoriaalse arengu võimaluste osas. eesistumise ajal me tahame kombata poliitilise debati potentsiaali Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse kontekstis, äh, võttes referents aastaks aasta kaks tuhat viisteist see on oluline ka sektori aruteludeks, meie visioon keskendub äh, siis agenda paikapanemiseni kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. loomulikult territoriaalne mõõde peab lähtuma üldisematest poliitilistest prioriteetidest. meie meelest on üks peamisi raskusi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga see, et äh, seal ei tunnustata üldse territoriaalset mõõdet areng äh, tegelikult sõltub kohalikust ja regionaalsest tasandist kes peavad olema kaasatud selleks, et tekiks omanditunne. teiseks äh, arendame me kindlasti edasi seadusandliku raamistikku, tahame paremini integreerida piiriülesed äh, piirkonnad konkurentsivõime tõstmiseks ja majanduskasvu hoogustamiseks piirialadel ja parandada kodanike elutingimusi. uus Euroopa seadusandlus peab ette nägema seadusandlikud vahendid, mille läbi saaksid kohalikud regionaalsed omavalitsused äh, võimaluse esitada siseriiklikul tasandil lahendusi, ähm, millega saaks ületada tõkkeid piiriülese koostöö puhul. Äh, siin tuleks lähtuda muidugi liikmesriikide standarditest ja seadusandlusest, kuid välja tuleks arendada just nimelt piirialadele mõeldud äh, seadusandlik raamistik. Äh, keskendume kõigepealt äh, siis sellele, et me tahame uurida, millised takistused on tegelikult piirialadel. kas on võimalik üldse selline meede välja arendada? ja tahame siis, et need võetakse omaks liikmesriikide poolt. me lähtume EGCC raamistikust kuid see ei asenda seda, kuid on täiendiks, täienduseks. väikeste ja keskmiste, keskmise suurusega linnade rolli me tahame kindlasti parandada, sest nad on praegu üsna eiratud, kuigi nende potentsiaal on suur selleks, et tekiks äh, tasakaalus Euroopa territoorium. Luksemburg äh, tahab luua polütsentrilised äh, piirkonnad ja polütsentriliste piirkondade võrgustiku, selleks, et üheskoos siis mitu linna võtaksid ennast kokku ja tekitaksid nii-öelda suurlinnale sarnase piirkonna. see oleks meie linnapoliitika aluseks ja peamiseks eesmärgiks on linna, linnade agenda. selleks, et linnad saaksid äh, olulisema rolli Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiate täitmisel. ja seega meie linnade agenda toobki välja kõige olulisemad küsimused, mis tuleb Euroopa poliitika tasandil vaatluse alla võtta ja tuleb välja selgitada need poliitikavaldkonnad, kus lisandväärtus on kõige suurem. teeme tihedat koostööd Hollandiga kui järgmise eesistujaga, nemad on selle protsessi eesotsas. Luksemburi eh, suurim linn on sajatuhandeline linn ja seega võib-olla ongi mõistlikum, kui ehm, järgmine eesistuja tegeleb sellega. Hollandis on suuremad linnad ja nemad lähtuvad äh, siis sellest, et järgmisel kevadel on tulemas suurlinnade üritus. me hindame kõrgelt ka parlamendi raportit, äh, mis meieni on jõudnud, kuid mida me ei ole saanud veel hinnata. teisalt ma tahaksin rõhutada seda, et kui me räägime väikestest ja keskmise suurusega linnadest ja linnastrateegiast laiemalt, ei tohiks unustada ka maapiirkondi Äh, maapiirkondades elavad, äh, elab jätkuvalt väga suur osa Euroopa rahvast ja kellel on, ja seal on väga suur potentsiaal, näiteks äh, energiapoliitikas, seda oleks võimalik detsentraliseerida, see on huvipakkuv tuleviku jaoks kindlasti. Interregist rääkides tahaksin viidata ühele meie eesistumise aja kõige olulisemale üritusele äh, nimelt äh, oli meil eile ja üleeile suur konverents Luksemburgis, üle viiesaja osalise, tähistasime seal siis Interregi kahekümne viiendat aastapäeva. see oli midagi sellise pidustuste ja järelemõtlemise segu sarnast, selleks oli see siis korraldatud, et rääkida sellest, kuidas Interreg on muutunud äh, sellest ajast, kui ta loodi ühenduse algatusena üheksakümnendal aastal, millised on tehtud edusammud ja meil oli väga hea meel seal tervitada ka teie esinaist. Nendest asjadest hakatakse rääkima ka novembris siis regionaalministrite kohtumisel. mis nüüd puudutab makropiirkondade strateegiaid, me tervitame komisjoni äh, tegevuskava Euroopa makropiirkondade tuleviku jaoks, näiteks nagu Alpi piirkonna, makromajandusliku piirkonna äh, jaoks on ette nähtud ja me tahame siis vastu võtta selle mm, novembrikuus Alpi piirkonna makroplaani eesmärgiks on anda hoog äh, selle strateegia vastuvõtmiseks, äh, samas tuleb tagada tõhus koostöö Euroopa struktuuri ja investeerimisfondidega selleks, et see lähenemine oleks integreeritud. aga nüüd siis ühtekuuluvuspoliitika juurde ühtekuuluvuspoliitika osas äh, Luksemburg äh, loomulikult äh, struktuurifondidest saab üsna vähe, väikese summa ja selle mõju seega meie riigile on väike, aga kuivõrd meie usame, usume ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtusesse toi-, toetame me hiljutise ühtekuuluvuspoliitika reformi peamisi aspekte, need on need mis siis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta eelarveperioodi jaoks me oleme nõus nende prioriteetidega, mis on seatud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja Euroopa poolaasta raames ja loomulikult me tahame seda, et struktuuriform, fondid oleksid tõhusamad. nõukogu kavatseb anda ülevaate äh, programmi protsessist liikmesriikides, kuidas läheb, mida on saavutatud ja eesistuja tahab kindlasti ühtekuuluvuspoliitikat hoogustada me kavatseme jätkata eelnevate eesistujate poolt tehtud tööd ja peaks lõpule jõudma siis äh, seaduslik raamistik äh, uue eelarveperioodi jaoks, mis praegu on käima lükatud aastal kaks tuhat neliteist ja see hõlmab siis delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ja äh, korrektuuride sisseviimist senisesse seadusandlusesse. lisaks sellele oleme me täiesti pühendunud Kreekale abi andmisel äh, läbi ühtekuuluvuspoliitika, mul on väga hea meel, et nõukogu alles hiljuti võttis vastu otsuse eh, kiirendada komisjoni ettepaneku vastuvõtmist. Eh. tegemist on eh, erimeetmetega, arvestades olukorda Kreekas, tuleb tagada see, et meil on piisavalt vahendeid Euroopa struktuuri investeerimisfondidest Kreeka jaoks, et seda, et seda vahend, neid vahendeid kasutatakse aga koha peal sihtotstarve liselt äh, ja et see jõuaks kasusaajateni nii kiiresti kui võimalik. ma tean, et Regionaalasjade Komisjon on samast äh, eesmärgist lähtunud ja tahaksin siinkohal tänada austatud äh, Regionaalasjade Komisjoni liikmeid, kes aitasid kaasa sellele institutsioonide vahelisele kokkuleppele ja aitasid kaasa ka sellele, et see kohe rakendus ja võib-olla te teate, et eile Koreperis leidsime lahenduse, millega see probleem laheneb ja nüüd äh, üldasjade nõukogust lõpetuseks. Itaalia eesistumise ajal toimus esimene üldasjade nõukogu kohtumine ühtekuuluvuspoliitika osas äh, eelmisel aastal, eesmärgiks on struktureeritum lähenemine ühtekuuluvuspoliitikale nõukogu sees ja et äh, sellest asjast ei räägitaks ainult siis, kui kõneks on uus seadusandlus. tulemus on edasi, et kohtumised teemad saavad olema järgmised me esitame nõukogu järeldused Euroopa struktuuri investeerimisfondide panuse kohta kliimamuutustega kohanemise valdkonnas ja kliimamuutuste negatiivsete tagajärgede maandamise osas. me üritame eesistujana kliimamuutused äh, tuua äh, teemaks kõikides nõukogudes, võib-olla teate juba, et Ecofinist räägiti, Ecofinis räägiti sellest, põllumajandusministrid räägivad sellest ja ma arvan, et äh, kliimapoliitika ei saa olla ainult keskkonnaministrite ampluaa, vaid peab jõudma ka teistesse poliitikavaldkondadesse. ja ilmselge on see, et ühtkuuluvuspoliitika reform saab olema Euroopa kliimamuutuste äh, alaste prioriteetide täitmisel väga oluline. nõukogu on võtmas siis vastu lõppjäreldusi selles küsimuses ja tahab aktiivselt aidata kaasa Äh, Pariisis toimuva äh, COP kohtumise ettevalmistamisele. ja üldasjade nõukogu viimane märkus veel, selleks, et tagada Euroopa territoriaalse koostöö lisandväärtus, Interregi lisandväärtus seega, äh, see kõik on meie jaoks väga oluline küsimus, mis on Interregi tulevik ja proua esinaine ka täiesti õigesti rääkis sellest, et tuleb teha järeldused sellest konverentsist, mis sellel nädalal toimus meie arvame, et Interreg kujuneb tulevikus olulisemaks kui seni, tagamaks ühtekuuluvus ja järjepidevus Euroopa piirialadel. ja veel lihtsustamine, äh, see on keeruline asi. komisjon seab äh, ekspertide grupi lihtsustamise eesmärkide täitmiseks. nõukogu on palunud, et liikmesriigid saaksid ka panustada sellesse grupi töösse ja nüüd lõpetan, lõpetan sellega ja ütlen, et meie meelest on meie äh, programm äh, ambitsioonikas, aga me suudame ilmselt kõikides küsimustes, me oleme selles vähemalt veendunud ja enesekindlad ka tulemusi näidata aasta lõpuks. suur tänu! suur tänu teile, härra minister, edasi jõuame koordinaatorite sõnavõtu juurde ja härra Van Nistelrooy, äh, ütlen, et kõneaeg on piiratud. ja teen lühidalt. Äh, sellepärast, et äh, teil on juba eesistumise kogemus olemas, suur aitäh selle antud informatsiooni eest ja tahan omalt poolt teha mõned märkused. Te rääkisite üldasjade nõukogust, küsimus on väga tähtis nimelt äh, linna tegevuskava RIA järeldused tuleb otse üle võtta ja sellega edasi töötada. Äh, millal see juhtub, äh, teie poolt küsin, sellepärast et Itaalia eesistuja juba üldasjadesse tõi ühtekuuluvuspoliitika mõõtme ja see on väga tähtis. Te rääkisite ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite kohtumisest, kas toimub mõni mitteametlik kohtumine? Äh, kui jah, siis need teemad saab üle võtta edasi üldasjade nõukogule. kui sellised kohtumised toimuvad, siis mis võiks olla nende sisu? Äh, järgmine küsimus on märkus, mis puudutab äh, siis territoriaalse dimensiooni arutelu, tõesti ülioluline ja mul on tunne, et sellest on jäänud vajaka ühtekuuluvusraportis, mille komisjon on esitanud. väga hea, et teie selle teemaga algust olete teinud ja kolleegid ilmselt võtavad sel teemal ka edaspidi sõna ma arvan, et territoriaalne koostöö on tulevikus ilmselt veelgi olulisem, kui me praegu endale seda ette kujutame. see on miski, mis on äh, Euroopa-ülene, äh, see on igal pool tuntav ja tuntav meie kodanike jaoks. ja minu viimane märkus, te ei rääkinud EFSist mitte midagi Te töötate nüüd Euroopa Investeerimispangaga koos, et Euroopa strateegiliste investeeringute fondi käivitada, see on üks väga suur algatus ja seda ilmselt äh, teie eesistumise ajal ka äh, suure osana tehakse. aga meie küsimus on peamiselt äh, sünergiat uue fondi ja teiste algatuste vahel. küsimus on, kuidas see meie poliitikaid alt üles hakkab tugevdama nii et kolm märkust minu poolt ja olen kindel, et olete oma töös edukas. suur tänu, järgnevalt proua Kreel, palun. suur aitäh. mul on väga hea meel nende kolme olulise aspekti üle, millest te rääkisite, mida te oma eesistumise ajal tegema hakkate. mul on selline tunne, et äh, väikeste viivitustega äh, parlament äh, järgneb nendele punktidele. me oleme juba rääkinud ühtekuuluvuspoliitika valdkonna toetamisest kui ühest väga olulisest prioriteedist. ma olen küll mõelnud, et nõukogu võiks aktiivsemalt selles osas tegutseda, nii et edu teile teie tegevustest Eh, kui me räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest ja sellest kogu debatist, siis eh, millised raskused on siin nüüd tekkinud, eh, meil on majanduslikud aspektid, kuidas mõjutab seda migratsioon ja demograafia küsimused. kui ma sain õigesti aru, siis te tahate äh, direktiivi, mis puudutab piiride, piiriülest tegevust äh, Äh, see on väga hea, et te selle teema üles võtate, äh, aga oluline on see, et äh, piiriülest koostööd toetaks ka lisafinantsvahendid, me oleme juba palunud nende finantsvahendite suurendamist, aga nõukogu ei ole seda toetanud. edasi, linna tegevuskava ja linna arengu raport, mida me eelmisel nädalal võtsime vastu, on ka teie debatis esikohtadel Äh, mida ma aga sooviksin? Äh, esiteks seda, et järgmisel nädalal nõukogu võtaks tõesti pagulasküsimuses äh, mingisuguse seisukoha, need inimesed seisavad Euroopa ukse lävel ja on vaja midagi teha. aga ma soovin ka, et oleks algatusi selles suunas, et liikmesriikidel oleks paindlikkust rohkem, ilma et nad peaksid oma operatsioonilisi tegevuskavasid muuta, EFRE ja muid vahendeid peaks olema võimalik kasutada selleks, et pagulasi Eh, toetada, et neile elukohti pakkuda, pakkuda neile koolitust eh, ja integratsioonivõimalusi. see probleem järgmistel nädalatel kusagile ei kao, vaid eh, pigem me peame tegelema sellega aastaid ja kuid. nii et loodetavasti oleks mingisugune vahend, et käia vahenditega paindlikumalt ringi, muidugi liikmesriigid peavad seda otsustama, aga seda, see oleks soovitav Eh, järgnevalt saab sõna proua Tomašitš. suur tänu. Eh, mul on üks küsimus, mis eh, on minu jaoks kõige akuutsem, sellepärast et eile jõudsid pagulased voogudeni Horvaatiasse, kaheksa tuhat on neid tänapäeva, tänase päevani või tänase hetkeni saabunud Äh, räägitakse aga äh, veel lisavoogudest äh, kümme kuni sada tuhat on hinnang nelja miljoni elanikuga Horvaatias on see täielik katastroof, mida te teete selleks, et olukorda lahendada ning kuidas te väikseid riike plaanite aidata selle olukorraga toime tulemas? proua Van Milter äh,, härra Van Milterburg, palun siiski. olge hea, teil on sõna. suur aitäh, esinaine ja tere tulemast äh, siin Luksemburgi eesistuja esindajale. suur aitäh selgituste eest. ma arvan, et äh, need asjad, mida te nimetasite, äh, on väga väärtuslikud, hea, et need on nõukogu järeldustes kirjas. ka kliimamuutuste mõju pehmendamine on väga tähtis, me peame sellega arvestama, kui me räägime kasulikest ja mõjukatest Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamisest. no mõned küsimused minu poolt, kõigepealt ma arvan, et kahetsusväärne oleks, kui meil läheks kaduma pool aastat Luksemburgi eesistujat ja et me ootaksime lihtsalt Hollandi eesistumist selleks, et äh, Riia deklaratsiooni teema linnalise tegevuskava kohta jälle üles võtta Äh, loodame, et need teemad arenevad nii, et Hollandi eesistumise ajal saame juba reaalset äh, tegevust alustada järgmise aasta algusest. Äh, Luksemburgil on väga suur tööturukorralduse kogemus, eriti mis puudutab piiriülest liikuvust tööjõu puhul. millised on teie mõtted, kuidas me saaksime Interregi selleks kasutada, et tõelist Euroopa tööturgu ellu rakendada, eriti piiriülestes piirkondades? ja minu viimane küsimus, lihtsustamine kui selline on väga oluline ja pidagem silmas, et on väga oluline rääkida mitte ainult kõrgetasemelises töörühmas, vaid ka oma kolleegide hulgas eh, sellega, et sellest, et eh, rahaliste vahendite ligipääsetavus tuleb lihtsustada, eriti just VKE-dele sellepärast, et viimane asi, mida me Euroopas tahame teha, on see, et me hirmutame ära VKE-d eh, tõukefondide vahendite kasutamiselt. aitäh! suur tänu ja härra Amage! suur tänu teile, härra minister, et te siia meie ette tulite ning suur tänu meie tänase arutelu eest. Te eh, rääkisite kogust ning arvan, et meie komisjoni jaoks selline mitteametlik äh, ministrite kohtumine, mis on seotud äh, ühtsusega ja samuti ka prioriteetidega, mis on seotud meie jaoks äh, oluliste poliitikavaldkondadega esinaine. tere tulemast, härra minister, meie komisjoni. tahaksin tänada ka omalt poolt teid sissejuhatava sõnavõtu eest. meie jaoks on väga teretulnud see, et e, Luksemburgi eesistuja on e, järgimas ühtekuuluvuspoliitika pikaajalist mõõdet e, ning rõhutab selle teema olulisust Äh, sest me ei räägi siin äh, mitte tõukefondi vahendite äh, tehnilisest rakendamisest ühtekuuluvuspoliitika puhul ainult, vaid me räägime ka Euroopa territoriaalsest, majanduslikust ja muust ühtekuuluvusest ning see on väga oluline, ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide vahendid on just kriisi ajal olnud väga olulist rolli mängimas, sellepärast et riigid kasutavad avaliku sektori suurteks investeeringuteks just tõukefondide vahendeid Äh, neil seda võimaldada teha, on väga teretulnud. Äh, kliimakaitsest äh, ja kliima soojenemise vastasest võitlusest juba juttu oli. tahaksin küsida, et Luksemburgi eesistuja programmis räägitakse Euroopa poolaasta rohestamisest. see on väga hea algatus, tasub järgimist, arvan ma. kas te saaksite konkreetsemalt täpsustada, millised on teie konkreetsed algatused selle teemavaldkonna osas? ja äh, tahaksin ka veel konkreetsemaid selgitusi kahe järgneva asja kohta. esiteks äh, piiriregioonide küsimus, kolleegid juba küsisid ka, rääkisite uutest äh, õigusalastest algatustest, mis on teie tegevuse ajakava selles osas ning ka konkreetsed rakendussammud linnalise tegevuskava jaoks, eriti just väikestele mm, linnadele. Luksemburgi eesistuja on öelnud ka, et eh, soolist tasakaalu on vaja uurimistegevuses eh, suuremini ja paremini saavutada. Eh, millised algatused on selles vallas ette võetud, aitäh! suur tänu, proua Vanna ja nüüd proua Tamato, ütleb esinaine. suur tänu teile, suur aitäh, et Luksemburgi eesistuja esindaja on tulnud meie juurde täna, ma ei hakka kordama üle neid küsimusi, mida on minu kolleegid esindaja esitanud, aga tahaksin pärida ühte Teie riigi eesistumisprioriteetide hulgas räägite te seda, et äh, hoogustama peaks investeeringuid. Äh, ja niimoodi on võimalik äh, majanduskasvu ja konkurentsi samuti hoogustada. kuidas te aga plaanite seda kuulsat Euroopa strateegiliste investeeringute fondi hakata rakendama? tahaksin teada, milline on liikmesriikide arvamus, seda, mida komisjon asjast arvab, juba teame aga milliseid äh, tõelisi tulemusi saame vaadata lühiajalises perspektiivis? aitäh! Äh, tean, tean, et soovite sõna, ütleb esinaine, aga võtame koordinaatorite küsimused äh, kõigepealt. ja see küsimuste ring on nüüd esitatud ja annangi kohe sõna edasi meie külalisele ja siis jätkame juba teiste liikmete küsimustega Äh, suur aitäh. Äh, püüan vastata kõikidele nendele küsimustele, mida liikmed esitasid. me ei ole veel leidnud aega selleks, et ühtevuspoliitika äh, mitte ametlikku kohtumist korraldada, pean ütlema, et väga-väga raske oli meil leida ajakavas võimalust üldasjade nõukogu korraldada Äh, sest äh, kui teisel aastapoolel eesistumine üle võtta, siis kaks kuud jääb vajaka ja ma pean ütlema, et kahjuks ei ole meil olnud äh, võimalust sellist korral-, kohtumist korraldada. samas on mul hea meel, et härra Van Nistelrooy toetab meie ähm, mõtet selle kohta, et me peaksime nägema ühtekuuluvusalast koostööd pikaajalises perspektiivis ning me vaatame ka eh, teisi poliitikavaldkondi, mis kattuvad ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. ma arvan, et minevikus ei ole seda piisavalt eh, tehtud ja meie eesistumise ajal peaksime sellega kindlasti tegelema. EFSI on küll Luksemburgis, aga eh, luksemburglased seal peamiselt ei tööta. kurb oleks, kui EFSI ei püüaks äh, luua äh, sünergiaid kõikide teiste vahenditega, mis meie kasutuses on ning äh, leida rahalisi vahendeid nende eesmärkide täitmiseks, mille me oleme seadnud. ma ei räägi siin mitte ainult majanduslike eesmärkide toetamisest, vaid ka keskkonna ja sotsiaalsetest küsimustest. ja loodetavasti need sünergiad hakkavad toimima. proua Kreel suur aitäh, et te meid toetate nende kolme rõhuasetuse suhtes samuti. eile ja üleeile toimus meil Interregi seminar ja meile öeldi, et alguses oli Interreg liiga äh, tugevasti selline instrument, kus öeldi, et äh, Brüsselis seisab raha hunnikus, kas on võimalik teha midagi ja kuidagi, et seda raha meie regiooni tõmmata. see kindlasti ei ole mitte õige toimimisviis ja saadi aru sellest, et kui äh, strateegiliselt ja pikaajaliselt on võimalik äh, investeerida Euroopa raha, siis on vaja ka visiooni, kuhu tahetakse jõuda. ja meie jaoks on oluline, et asi saakski alguse sealt just ülemiselt tasandilt, kui me ei äh, tea, milline peab Euroopa nägema välja näiteks kahekümne aasta pärast, siis kuidas me tahame head ühtekuuluvuspoliitikat ja muid poliitikaid teha ei ole ju neutraalne, kus kohas äh, ehitatakse maanteid, kus kohas äh, ehitatakse raudteid, see mõjutab ju territoriaalset arengut väga tugevalt ja selleks on vaja visiooni. Äh, te teate, et see programm on alguse saanud Luksemburgist ning aastate jooksul on väga palju lepinguid loodud niimoodi ja nüüd on võimalik äh, meil oma panus panna sellesse strateegilisse äh, debatti ning äh, regionaalse arengu ja territoriaalse arengu kolm etappi on läbi analüüsitud. E-, esiteks, kus me toetame ainult metropole, teiseks, kus me ka teise kihi linnasid toetaksime ning kolmandaks, vähem arenenud piirkondade võrgustamine. Need on kolm erinevat stsenaariumit ja vastavalt sellele, millise stsenaariumi vallas me otsustame minna edasi poliitilise aruteluga, vastavalt sellele peaksime me siis äh, mitmetes poliitikavaldkondades äh, kasutama erinevaid instrumente ja neid erinevaid rakendama. nii et me ei pea alustama mitte nullist, äh, meil on vaja, võimalik juba ära teha väga palju nendes valdkondades, mis juba olemas on Eh, ning Interregi seminaril me eh, nendest teemadest ka rääkisime. paljud eh, teie hulgast küsisid, kuidas me kujutame ette lisainstrumenti piiriliseks koostööks. kujutan ette, et regioonide komiteel no nemad on olnud üsna tagasihoidlikud selles osas selge on see, et esiteks ei saa see jõustuda homsest mitte. see on äh, kesk- ja pikaajalises perspektiivis äh, oluline idee ning meil on vaja rohkem äh, ka teavitustööd, sellepärast et inimesed on sellest teemast valesti aru saanud. esiteks tahan öelda selgelt, et tegemist ei ole konkureeriva instrumendiga varemat-, varemastele, vaid just lisainstrumendile ka ja tahaksin tuua oma isiklikust äh, kogemusest ühe näite. olin äh, oma varasemas elus linnapea, ühe väikse Belgia linna linnapea, mitte kaugele ei asunud see Luksemburgi piirist ja me tahtsime äh, ühendada oma linna reovee puhastusjaamaga, mis asus teisel pool piiri. ma sain teada, et äh, selleks on vaja teha äh, tohutu leping, äh, sellele peavad alla kirjutama nii Luksemburgi suurhertsog kui ka Belgia poole pealt valitsuse esindajad ja me ei tahtnudki enam seda algatust jätkata, sellepärast et see tundus niivõrd võimata aga kujutage ette, et Belgia pool saab oma pädevatelt asutustelt küsida, kas see on võimalik. Äh, niimoodi on nad äh, lahendanud ära äh, reovee käitlemise probleemi oma regioonis ja võimalik on, et kumbki osapool oma pädevalt asutuselt küsib, kas selline ühendamine oleks võimalik ja paari aasta jooksul oleks see asi praktikas ka toimimas. me räägime pidevalt sellest, kuidas tuua Euroopat kodanikele lähemale Äh, olen Interregi programmides olnud väga palju kaasatud. Ehm, nii kaua, kui äh, äh, koostöö toimub metatasandil kellegi peades ja inimesed kohapeal ei näe, kuidas see reaalselt mõjub, ei ole sellest midagi kasu, nii et praktikat on vaja. vastan kohe ka pagulase rändega seotud probleemistikule. ma arvan, et meil ei ole sellele suurele probleemile kohest lahendust leida. aga kindlasti, kui oleks võimalik, et tõukefondide vahendeid kasutada paindlikumalt ja kiiremini, et kõigile nendele, kes selle suure probleemi ees seisavad, abi pakkuda, siis noh, ma arvan, et kõik on sellega nõus et, et see võiks olla võimalik. härra Mildenberg ma arvan, et äh, linna tegevuskava osas on minust valesti aru saadud, ma ei öelnud, et me kuue kuu jooksul sellel teemal midagi ei tee aga meil on Hollandi kolleegidega äh, juba kokku lepitud, et äh, neil on maksimaalne kogemus selles valdkonnas, nad on juba tööd teinud selle kallal ja koos äh, töös hollandlastega loodame siis linna tegevuskavaga järgmise poole aasta jooksul edasi jõuda. tööturu kohta Poola ja Saksamaa on viimastel päevadel olnud väga heaks näiteks, aga ka muud äh, piiripiirkonnad, kuidas eh, Interreg programm aitab toetada uue tööturu eh, rakendumist. Luksemburg on ka väga hea näide siin, meil on praktikat ja me saaksime anda informatsiooni teile, kuidas me iga päev eh, võtame vastu sada seitsekümmend tuhat töötajat, kes tulevad hommikuti tööle Luksemburgi kolmest naaberriigist Eh, see tekitab Luksemburgis eh, liiklusummikuid ja, ja teisi liiklusega seotud probleeme, aga ma arvan, et eh, tööle reisijate hulk on Luksemburgi kõige suurem, kui me vaatame Euroopa võrdlust, nii et siin me saame pakkuda lisandväärtust ja rääkida, kuidas me piiriülesele tööturule panustada saame. lihtsustamise koha pealt ma võin öelda, et kaks tuhat viissada inimest elas selles linnas, kus olin ma linnapea ja ma õppisin igapäevaselt, kui raske on see mitte ainult VKE-dele, vaid ka just äh, väikeste ja keskmise suurusega äh, piirkondlikele äh, ametivõimudele võtta osa Euroopa projektidest ja seda esmakordselt. ma arvan, et Euroopa Komisjon peab siin osas midagi ära tegema ning aitama kõiki neid, kes tahavad osaleda sellistes hangetes mis puudutab härra äh, Mažik esitatud küsimusi, siis kui ma õigesti aru sain, siis äh, teie küsimusest jah, äh, Luksemburgi eesistumise jaoks on kliimamuutused üks olulisemaid teemasid, mitte ainult ühtsusküsimustes, vaid ka muudel põhjustel. igatahes tuleb kõik teha selleks, et, et ähm, me saaks leida ähm, mingisuguse äh, võimaluse teha koostööd, äh, teeme koostööd ka Prants-, teiste riikidega, Prantsuse äh, ministriga näiteks, ma näiteks tee-, selleks, teeme kõik selleks, et Euroopa Liit ei oleks see, kes läbirääkimisi takistab ning äh, äh, me teame, et on muidugi selliseid riike, kes on kliimamuutuste osas äh, rohkem, rohkem umbusklikud. ning praegusel hetkel ei tohi mingil juhul ära unustada, kui olulised on siinjuures piirkonnad, kohalikud omavalitsused. loodetavasti suudame jõuda siduva kokkuleppeni Pariisis, kuid äh, need, kes selle peavad ellu rakendada, äh, seda nii kohandumismeetmete osas äh, kui ka leevendusmeetmete osas, need, kes ellu peavad rakendama, on, need on ju ometi linnad ja, ja piirkonnad, regioonid minu jaoks oli äärmiselt tore näha ka seda, et Euroopa Komisjon, kes väidetavalt on väga kaugel kodanikest, on mõistnud, et tema kliimapoliitika õnnestumiseks on vaja kaasata kohalikud omavalitsused ja eh, eh, on et linnapeade paktis ei osaleks mitte ainult Euroopa, vaid ka eh, teised riigid, eh, teised piirkonnad nagu Ladina-Ameerika või Aafrika, kujutagem ette, kui näiteks saaks sõsarlinnad eh, valida ka mujalt kui Euroopast, sest meil on praegusel hetkel vaja teha rohkem jõupingutusi selleks, et linnadel ja regioonidel oleks palju rohkem vahendeid selleks, et selle see poliitika ellu rakendada. mis puudutab nüüd aga migrantide küsimust, siis äh, ühtsuspoliitika äh, fonde tuleb kindlasti ära kasutada, struktuurifonde tuleb kindlasti ära kasutada, kuid siin tasandil me ei tee midagi. ära tuleb otsustada riigi valitsusjuhtide tasandil, mis äh, puudutab Kreekat, siis ilmselt ei äh, üllatu keegi, kui ma ütlen, et Koreperist me suutsime kokkuleppele jõuda, nüüd praegusel hetkel on institutsionaalsed problemaatikat vaja lahendada, kuid igatahes ma arvan, et oleme teinud ära üsnagi tubli töö selles valdkonnas. Äh, proua Vana küsimustele ma ilmselt äh, siin osaliselt oma vastustes juba vastasin ka Euroopa poolaasta rohestamisele juhtisite tähelepanu. siin vaadatakse, kuidas Euroopa poolaasta teised teemad, areng, töötus, majandus, sotsiaalne ühtekuuluvus ja muud mõjutab meie keskkonda. kõigel on ju keskkonnale mõju ja me teame, et Eh, vahel on parem keskkonnamõjusid ja kahjustust ennetada eh, ning meie oleme tulnud oma eesistumise ajal välja selle eh, mõttega, sellepärast et jätkusuutliku poliitika kolmas sammas saaks Euroopa poolaastasse ka süstitud. meie läbi New Yorgi jätkusuutlik kestliku arengu tippkohtumise oleme loonud väga head indikaatorid. ma usun, et Euroopa Parlamendi, komisjoni ja teiste partneritega peaksime nüüd vaatama, kuidas me nüüd neid eh, seitseteist jätkusuutliku arengu eesmärki rakendaksime, mitte ainult ei rakendu ju need eh, lõunariikidele, vaid meile kõigile ja Euroopa poolaasta raames eh, võiksime me süstemaatiliselt defineerida need seitseteist eesmärki ja siin Pärtelmanni sihtasutus alustas juba tööd selle kallal, et neid seitseteist äh, arengut defineerida, saate veebilehelt vaadata täpselt, mis kohal asub teie koduriik äh, selles tabelis. meie äh, Luksemburgiga oleme OCD loodud tabelis kuskil riikide keskpaigas seal aga me tegime selle algatuse sellepärast, et see on oluline nii poliitikute jaoks kui tavakodanike jaoks. hea on see, et me paneme Euroopa poolaasta ja jätkusuutliku arengu eesmärgid kokku ja vaatame, kuidas need omavahel kooskõlastuvad. vabandan, aga akustiliselt äh, ei kuulnud ma hästi või ei saanud aru proua Tomato viimasest küsimusest. kas äh, saaksite korrata? Grazie Chiedevo come tahtsin küsida, kuidas kavatseb eh, teie eesistumine ellu rakendada EFSI eh, plaani, mis peaks stimuleerima majanduskasvu ja konkurentsivõimet. tahaksin teada, kas tulemusi on või mitte. mina ei näe veel konkreetseid It was a very honest answer. see oli väga aus vastus. suur tänu teile. mul on nimekiri seitsmest kolleegist, kes sooviks sõna võtta. meil on vähe aega, nagu ikka. paluksin, et te räägiks ühe minuti, et oleks peasekretäril aega ka ähm, vastata. palun, proua Kristel, teil on sõna tahaksin äh, tulla SD küsimuse juurde tagasi. Äh, tahaksin äh, tahaksin, et määrused, et, et oleks võimalik leppeid ka kohalike omavalitsuste vahel sõlmida, ilma et ta peaks riigi tasandil selleks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 nüüd sõnad äh, Luksemburgist, äh, tulen äh, Belgia idaosast, nii et oleme naabrid ja oma igapäevases töös näen ma väga palju dokumente ja näiteid selle kohta, kuidas minu kodukohast reisivad väga paljud inimesed Luksemburgi tööle, et me näeme, et tööturg toimib, aga loomulikult mind huvitab teie algatust, inimesed, kes nende dokumentidega tööd teevad, näevad, et äh, me ei jõua eriti edasi, sellepärast et äh, õiguskontekstid on erinevad erinevates riikides ja poliitiline tahe puudub, et nendest üle saada. Äh, rääkisite, et need algatused on, ettepanekud on saadetud ka siis regioonide komiteele, kas on võimalik, et ka meie saaksime need dokumendid, sest praegu on jäänud teadmatus, mis täpselt edasi hakkab saama, kas saate öelda, mida te tahate selles määruses muuta sellepärast et siin sellised programmid nagu Interreg on väga eluliselt tähtsad, et sellised algatused saaksid rahastuse. Question, Mr Bogovic. Hvala za predstavitev vaših prioriteet. suur tänu teile selle eest, et oma prioriteedid te meile tutvustasite. sooviksin öelda, et ma olen täiesti nõus teie poolt tõstatatud teemadega, me peame keskenduma polütsentrilisele arengule, peame mõtlema linnapiirkondade ja samas ka maapiirkondade peale, mis eh, on võti riiki, eh, riikide stabiilsusele. meie, mina olen pärit Sloveeniast, üle viiekümne protsendi meie elanikest elab eh, maapiirkondades. meil on seal väga hea infrastruktuur, samas on meil vaja lihtsalt uusi töökohti seal. räägin siin seoses äh, selliste küsimustega nagu migratsioon Lähis-Idast ja Aafrikast, migrandid jõuavad aina enam Euroopasse ning tasapisi toimub Euroopa Liidus samuti migratsioon. inimesed lahkuvad oma koduriikidest, et minna teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse tööle ja mina arvan näiteks, et kui me ei suuda luua stabiilseid tingimusi kõigile maapiirkondades nagu ka linnas, tekib äh, meil tulevikus väga suuri probleeme. veel enam, tuleb keskenduda riikidele, mis on äh, suu-, mis su-, soovivad suunduda Euroopasse, soovivad olla Euroopa Liidu liikmed, peame neid toetama, peaksime olema kaasavamad ja siis oleks ka ise stabiilsemad. proua Michelle, palun, teil on sõna. suur tänu tõepoolest, te olete võtnud väga ambitsioonikad eesmärgid lahendada. mul on eriti hea meel, et äh, te rääkisite äh, kohalikude omavalitsuste ja territoriaalse koostöö olulisusest, see on üks teie rõhuasetustest ähm, kuna oleme regioonide komitees olnud tegevad mina ja proua Presso, siis me teame täpselt, äh, millised on kohalike omavalitsuste probleemid ning äh, aastaid ja aastakümneid on tegemist juba väga suure väljakutsega. Äh, seetõttu saan toetada kahe käega, et te olete võtnud ette konkreetsemaid algatusi selles vallas. minu küsimus puudutab pagulaste olukorda. Te juba laias laastus vastasite, aga kas seoses Äh, territoriaalse ühtekuuluvusega, eriti piiriülestes piirkondades, ei oleks meil vaja ka äh, just rändepoliitikale uut alust, sest äh, pagulaspoliitika on rohkemat kui lihtsalt tulekahju kustutamine. migratsioon tähendaks integratsiooni sihtühiskondadesse ja eriti oluline on see just piiriregioonides. kas teil on konkreetseid ettepanekuid selles osas? Thank you, Mr Etheridge. härra Etheridge, palun. suur tänu teile. ma eh, tahaks rääkida samadel teemadel, mis eh, teisedki, kuid pisut teise nurga alt, kliima eh, eh, kli-, eh, kliimamuutuste puhul ette. no ja mis siis eh, nüüd on, et kas näite, kujutage ette, et, ähm, et kui me oleme, kui me ilusti ei käitu, siis me kõik äh, upume äh, äh, jääsulavette või, või, või mis see tähendab siis seda, et Birminghamis näiteks hakatakse autode kasutamist kasutama, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve, eh, et eesmärkideni jõuda ning nüüd, mis puudutab immigratsiooni, siis Eh, kus see, mis öeldakse, et eh, neid tulijaid tuleb veel eh, juurde sama palju kui praegu, kuidas te suudaksite ka parima tahtmise juures mingisuguse regionaalpoliitika ja ühtsuspoliitika välja töötada, kui isegi ei tea, kus, kui palju keegi, kedagi on. see kokkuvõttes tähendab seda, et kogu meie tegevus on siin täiesti mõttetu. suur tänu, härra Seller, palun suur tänu, esinaine ja suur aitäh, minister, et olete tulnud äh, meie ette ning äh, tegite ühtekuuluvuspoliitika kohta äh, väga pühendunud ettekande ning et olete oma rõhuasetuse seadnud just piiriülesele koostööle. me Euroopa kuuendas ühtekuuluvuspoliitika raportis paraku äh, Äh, ei näinud komisjoni poolt sellist äh, rõhuasetust, aga parlament äh, eelmisel nädalal ütles selgelt välja, et me näeme, et meie oluline rõhuasutus on just ühtekuuluvuspoliitikal. mis puudutab just piiriüleste töötajate liikumise direktiivi, siis oluline on siin see, et see, mida te just näitasite oma isiklikust näitest, kogemusest selle reovee Eh, puhastusjaama sättimisest teisele poole piiri. Eh, te näete, et eh, riikide valitsused või tsentraalne tase viskab kaikaid kodarasse kohalikele omavalitsustele, kes tahaks piiriüleselt rohkem koostööd teha. selles direktiivis on näha ka see, et need, kes kasutavad siis piirilise koostöö direktiivi õigusinstrumendina äh, Äh, ei saa sageli ligipääsu ka, ligipääsu ka Interregi äh, vahenditele, siin on vaja õigusalast baasi laiendada kindlasti ja kolmas element, äh, praegused sündmused näitavad, et piiride ületamine muutub jällegi raskemaks, see piiriülene koostöö, mida me oleme laiendanud võimalusena ka naaberriikidesse, siin on Euroopa Liidul võimalus pakkuda välja lahendus piiriülesteks koostöövõimalusteks ning piirialasid toetada. nii oleks võimalik toetada ka majanduslikult nõrgemaid piirkondi ja pakkuda suuremat piiriülest koostööd. ma arvan, et see on regioonide jaoks väga oluline ning kui te selles osas lähete edasi, siis oleme teile väga tänulikud. Mr Rules. tänu ja Carlos, suur tänu, ma räägin väga lühidalt. nagu te palusite. ma olin linnapea kakskümmend neli aastat keskmise suurusega linnas. mul oli väga hea meel sellele, mida te ütlesite selle kohta, et asjad peaks toimuma, toimuma kohalikul tasandil, rohujuure tasandil piirkondades, see on lähimuspõhimõtte tõeline ellurakendamine, samuti sooviksin tervitada äh, seda, mida ütlesite kohali-, most of the colleagues here, I've never been mayor, but although I have uh, I have a different mina pole kunagi olnud äh, äh, linnapea, aga äh, ma tahaksin äh, lihtsustamisprotsessist küsida pisut teise nurga alt äh,. tihti, tihtipeale veamääraks kaks protsenti äh,. praegusel hetkel me tege-, kulutame X, äh, X ruudus selleks, et, äh, et, ähm, et äh, vähem kulutada, et te rääkisite tõesti lühidalt uh,. So the, the, it was the last question and uh.... see on viimane küsimus. härra minister, ma paluks, et te nüüd lühidalt vastaks ma annan endast parima. väga palju saksakeelseid küsimusi oli, nii et ma räägin nüüd saksa keeles edasi. Das äh, no... veel kord, see uus õiguslik instrument, mida me juba olemasoleva direktiivi kõrvale tahame rakendada, peaks väga selgelt veel kord ütlema, et tegemist ei ole konkureeriva instrumendiga, vaid täiendama olemasolevat me oleme äh, kindlad, et me saame olemasoleva direktiivile lisandusega äh, tekitada olukorra, kus me saame sisuliselt piiriüleselt äh, tööd teha. aga see struktuur ise ei lahenda mingisuguseid finants- või muid takistusi. ma ei tea, kuidas teie koduriikides on, aga kui ma vaatan kõiki olemasolevaid instrumente Luksemburgi vaatenurgast, siis tegemist on pehmete koostöövõimalustega. Interregi suurregioonis oleme me, meil on vaja, meil on võimalik võtta inimesed tööle ja kasutada ära vahendeid, aga kui me räägime konkreetsest infrastruktuuriprojektist, ükskõik kas veepuhastusjaam või prantslaste plaanid midagi Luksemburgi rajada, siis eh, siin on Äh, normid, mis on erinevatel piiripooltel äh, erinevad, erinevates riikides erinevad. Äh, kui me, kujutage nüüd ette, kui trammiliini tahavad prantslased ehitada Luksemburgi, siis standardid on erinevad ja prantslased peavad oma õigusakti, akte muutma niimoodi, et tramm saab Luksemburgi üldse kulgeda ja see võtab väga palju aega ja ma vastan nüüd siin Madame Bressole. sellisel juhul see Prantsuse regioon, kes tahaks osaleda selles trammi pro-, projektis, esitab taotluse oma siseriiklikule ametiasutusele ja küsib, et kas see tramm, mis on geograafiliselt piirdubki ainult äh, piirialaga, ja mida kasutatakse Prantsuse reeglite järgi ja Luksemburgi äh, territooriumi Luksemburi piiride järgi, me ei mõtle midagi uut välja, tuleb lihtsalt otsustada, et kas selliste piiriüleste programmide puhul võetakse seadusandluseks Prantsuse või Luksemburi oma selle trammi puhul, tuleb ära otsustada, kumb see on ja liikmesriik ilmselt ütleb, et et Dion Villeri trammi puhul ilmselt see oleks siis äh, ikkagi Luksemburi reeglid loomulikult äh, saadame teile meie käsutuses olevad äh, dokumendid, me teame, et et äh, kogu see projekt ei lõppe meie eesistumise ajal, selleks on veel liiga palju tõkkeid, aga me teame, et meil on olemas raamdirektiiv Euroopa Liidu tasandil, mis on vastu võetud, eh, iga eh, kahekümne kaheksast liikmesriigist, kui ta soovib, eh, saab siseriiklikult defineerida täpselt, millised kohalikud omavalitsusüksused üldse selliseks koostööd kõne alla tulevad, millised teemavaldkonnad on tähtsad liikmesriikidele, selge on see, et see ei saa korraga laieneda kõikidele teemavaldkondadele sest äh, me räägime siin eelkõige keskkonnaprobleemide lahendamisest, äh, tehnilisest taristust, äh, ka energiasektoris, kui meil on liberaliseeritud ähm, Euroopa energiasektor, kuidas Belgia tuulikutest on võimalik salvestada Äh, Luksemburgi äh, võrku energiat, millised hinnad võetakse aluseks, kas Belgia või Luksemburgi aluseks, ma võin siin konkreetseid näiteid poole tunni jooksul tuua, äh, ütleb minister, milliste instrumentidega siin edasi jõuda? Totally. härra Bogovitš, ma olen täiesti nõus sellega, et värske pilguga ei pea vaatama mitte ainult rahvusvahelist rännet, vaid ka Euroopa Liidu sisest rännet ma olen ise pärit äh, maalt ja on väga kahju, et äh, väga paljud inimesed maalt äh, lahkuvad, kus tegelikult elukvaliteet on väga kõrge ja arvavad, et nad peaksid minema linna, nendesse saastatud linnadesse õnne otsima. Interneti revolutsioon on tegelikult kolmas tööstusresolutsioon, see annab suurepärased võimalused nii maapiirkondadele kui ka piirialadele kui me vaatame lähemalt oma ühiskondi, siis on näha suurt, äh, kahte suurt muutust. me liigume tsentraliseeritud struktuuridelt üle detsentraliseeritud struktuuridele, näite-, näiteks mõelge energiapoliitika muutusele Saksamaal see on äh, suurepärane näide sellest, kuidas äh, läheme üle detsentraliseeritud tasandile. ja teine suur muutus on see, et ähm, me liigume koostöö suunas Äh, nii-öelda jagatud majandus, äh, mida kasutab äh, noorem põlvkond, need on suured tõsised muutused ja ma arvan, et need kaks suurtendentsi on suurepärased võimalused maapiirkondade jaoks laiemalt, pakuvad neid võimalusi, aga loomulikult ka piirialade jaoks ja üsna tihti on piirialad ühtlasi ka maapiirkonnad Luksemburis tillukeses riigis on näha seda, et kui majandus aitab meid, aga kui inimesed maapiirkondades ei tea äh, midagi nendest uutest võimalustest, siis ta neid, siis nad neid ka ei kasuta ja suured linnad jällegi on need, kes äh, sellest kasu lõikavad. no näiteks, kui Lufthansa suudab Indias ettevõte luua, miks ei oleks see võimalik äh, näiteks Prantsusmaal äh, maapiirkondades seesama töö ära teha? Need on suurepärased võimalused, mis täna on kasutamata. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika territoriaalne mõõde selles seisnebki ju ühtekuuluvuspoliitika aastal kaks tuhat viisteist peab olema teist nägu kui üheksakümnendal aastal, kui internetist polnud keegi midagi veel kuulnudki. nii et me peame mõtlema pikaajalistele strateegilistele aruteludele, visioonidele, stsenaariumitel, mille aluseks on äh, äh, teaduslikud arvud. ja see ei ole muidugi äh, ainult meie eesistumise ajal nii, vaid, vaid järgneval viieteistkümnel aastal suur tänu, ütleb äh, proua esimees, lubage tänada siin härra ministrit. huvitav äh, panus meie tänasesse koosolekusse. hoiame teiega ühendust ja toetame teie ettevõtmisi. regionaalasjade komisjoni liikmed äh, tahavad teie tegemistest kindlasti täit ülevaadet, suur tänu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 colleagues, I ask you again to take your kallid kolleegid, äh, palun võtke istet ja siis me saame jätkata tänase koosolekuga. palun võtke kohad sisse. We have our next guest here in the järgmine külaline on saabunud juba saali. alustagem kolleegid, nagu te teate, Corina Kretsu käis meie kohtumistel alles kaks nädalat tagasi selleks, et tutvustada komisjoni seadusandlikku kava ühtekuuluvusprojektide lisavahendite saamiseks Kreeka jaoks, tegemist oli kiirmenetlusega ja sellepärast oligi meil selline erakorraline koosolek koos volinikuga täna on aga volinik Kretsu siin selleks, et äh, rääkida piiriülesest koostööst, sel aastal tähistatakse Interregi kahekümne viiendat aastapäeva, tegemist on pikaajalise, pikka aega juba planeeritud arvamuste vahetusega, Interreg loodi üheksakümnendal aastal ja ta on, tänaseks on sellest äh, kasvanud välja Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend teine eesmärk äh, koos Euroopa territoriaalse koostööga. sellel on kolm poolt, piiriülene, riigi üle, riikideülene ja piirkondadeülene koostöö, toetate siis arengut kõikides Euroopa Liidu regioonides, eriti ähm, piirialadel äh,, mis, kus elab kolmkümmend seitse protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast. Interregiga on kaetud kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kolm EFTA riiki, Norra, Šveits ja Liechtenstein, kuus Äh, assotsieerunud liiget ja kaheksateist piirkond äh,, naaberriiki. seda programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. eelarve on aga väike, vähem kui kolm protsenti ühtekuuluvuseelarvest, äh, aga sellega on miljonite elanike elu muudetud läbi tuhandete projektide, loodud sildi sildu inimeste ja organisatsioonide vahel piirialadel nii et proua volinik on täna siin selleks, et rääkida sellest, kui edukas on olnud Interreg. ja sellepärast ma teengi ettepaneku, et kõigepealt saab sõna proua volinik. aga enne seda veel üks väikene film, mille on ette valmistanud Euroopa Komisjon. suur tänu teile selle eest, see on ilmselt heaks avapauguks teie tänasele sõnavõtule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 see, it nagu näete, lühikene klipp, aga rääkis äh, siis sellest, kui edukas Interreg on. ja veel, täna hommikul on meil natukene rohkem aega. võime kella üheni jätkata oma arutelusid, sellepärast et vahepeal oli paus ja annan sõna volinik Kretsule, kes siis äh, räägib meile Interregist. suur tänu, äh, proua esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel täna teiega siin äh, arvamute, arvamuste vahetust pidada ja mulle esitati siis kutse rääkida piiriülesest koostööst ja ma arvan, et regionaalpoliitikas hakkab see võtma väga olulist kohta. teisipäeval ma käisin Luksemburgis, kus äh, tähistati Interregi kahekümne viiendat aastapäeva ja mul oli võimalus kohtuda seal mõningate inimestega, kes on Interregi eest äh, vastutanud kõikide nende aastate jooksul ja see väike lühikene film tõi välja siis ka Interregi mõned, mõned suuremad saavutused aga alustaksin täna sellest, et tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes läbi Interregi või teiste koostööalgatuste on panustanud äh, ühendumasse Euroopasse, kus äh, erinevusi austatakse ja mitmekesisusest äh, saab jõuallikas, me tahame üheskoos seda seiklust jätkata, nii nagu proua Mihhailova ütles varem, Interreg äh, loodi juba üheksakümnendatel aastatel, eesmärgiks oli ühisturu ebatasasusi tasandada piirialadel. Äh, mõnede teie jaoks Euroopa Liidu viisteist esimest liikmesriiki äh, tunnevad Interregi juba väga hästi, aga mõned meist, kes me oleme pärit Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, meie jaoks on tutvus Interregiga palju värskem aga see on meid kõiki aidanud äh, selleks, et saada lähiajaloo äh, valust üle, et ühi-, ehitada üleskoos parem tulevik meie lastele. kallid kolleegid, äh, ilmselt on õige see, kui ma ütlen, et viimase kahekümne viie aasta jooksul on Interreg aidanud meid kõiki. entusiastlikult on seda toetanud ka Euroopa Parlament. aga lühidalt räägiksin siis suurimatest saavutustest, ja nendest rääkimiseks on aeg täiesti õige. sest see, mis on saavutatu, seda me ei saa lasta libiseda läbi sõrmede, aga räägime siis sellest, mida on saavutatud, kõigepealt on loodud usaldus, tuhat Interreg projektid on toetanud lepitust ja loonud usalduse kogukondade vahel, see on igasuguse tõsiseltvõetava koostöö aluseks ja minu meelest on väga kahetsusväärne, et on mõningaid äh, neid, äh, kes arvavad ekslikult, et, et seinad lahendavad meie ühtsed probleemid, ühtsetest raskustest saame üle ainult üheskoos ikkagi, tuleb väärtustada kõikide inimeste inimväärikust, tuleb olla salliv kõige haavatavamate vastu, tuleb tunda kaasa inimestele, kes kannatavad, aga loomulikult silmas pidada meie riikides ohutuse ja turvalisuse küsimusi eile ka ma ütlesin, äh, et naabritega on nii nagu pereliikmetega, neid endale valida kahjuks ei saa, aga tuleb teineteise kõrval elada. tuleb äh, leida nendega ühised lahendused ja mind tõesti väga kurvastab see, kui ma näen äh, seda, et riigid ei suuda teineteisega koostööd teha, ei suuda äh, üheskoos väga tõsiseid küsimusi, mis me, mis praegu on põletavad kõikides meie liikmesriikides, ei lahenda. teine suur saavutus on ühendatavus. Interregi läbi on äh, toetatud üle kolme ja poole tuhande projekti, millega on löödud, loodud lin-, äh, sildu, taristut, internetitarustut, taristut selleks, et äh, hoogustada koostööd äh, piiriüleselt ja kolmas suur saavutus on eh, tervishoiualased saavutused, siin filmis oli ka näha üks eh, Hispaania haigla, mis on väga hästi varustatud, loodud on siis nii-öelda terve piirkond eh, piirialal ja sellise infrastruktuuri üle peaksime me kõik uhkust tundma. tõin selle Hispaania haigla näite, seal saab ravi üle tuhande inimese nii Prantsusmaa kui ka Hispaania poolt. neljas suur saavutus on riski ennendamine. Äh, me teame ju seda, et äh, metsad ja jõed ei tunne piire ja seega ei tunne piire ka metsatulekahjud või üleujutused. hiljutised üleujutused äh, aga Donau piirkonnas või metsatulekahjud Alpides on näidanud seda, et kui äh, tugevad me oleme siis, kui me üheskoos, kui piiridelt mõlemalt poolt inimesed koondavad jõu ja me suudame äh, võidelda nende katastroofide vastu ja viies suur edusugu, suur edu, majanduskasv ja töökohad Balti piirkonnas näiteks ja piiriülesed või riigiülesed äh, koostööprojektid on näidanud seda, et Interreg saab väga oluliselt äh, vastata meie kõige suurematele probleemidele, tuleb äh, miljonitele eurooplastele töökohti luua, kes täna on jäänud tööta, nii et tänu Interregile on äh, paljud äh, projektid saanud poliitilist ja majanduslikku kaalu, täna on tuhandeid projekte, kus kümned miljonid eurod investeeritakse järgnevatel aastatel samas aga muidugi seda edu tunnustades on äh, vaja mainida ka seda, et mõnedes valdkondades on veel edu vaja saavutada, üsna tihti on takistusi administratiivset laadi või seadusandlikku laadi, need on, teevad asja lihtsalt keerulisemaks ja panevad pitseri äh, piiriülesele koostööle ja minu eesmärgiks on need takistused välja tuua ja teha ettepanekuid nende eemaldamiseks. tulemas on online konsultatsioon mille me käivitame järgmisel nädalal, puudutab siis takistusi piirialadel kahekümne esimesest septembrist kahekümne esimese detsembrini saavad kõik eurooplased sellele juurdepääsu. kestab siis kolm kuud see nõuande menetlus, kõik saavad reageerida. austatud regionaalkomisjoni liikmed, ma eeldan, et ma saan äh, teile loota, lootma jääda, et te osalete selles konsultatsiooniprotsessis, aga toetate meid ka muidu, et te toe-, toetate seda, et kõik, kes on teemaga tegelevad piirialadel endas ka osalevad selles nõuande konsultatsiooniprotsessis tooge välja ka konkreetsed probleemid oma valimispiirkondades, kui neid peaks esinema, et me saaksime rääkida konkreetselt. lisaks sellele arendame praegu välja ka makromajanduslikke strateegiaid härra Javkovtšitš, suur tänu selle raporti eest, mille te koostasite Aadria mere piirkonna ja osas ma tulen selle juurde tagasi, makromajanduslikud strateegiad on osa uuest äh, strateegiast, need äh, tulenevad otseselt territoriaalsest ühtekuuluvuspoliitikast, mida me oleme rakendanud kaks aastakümmet, makromajanduslikud koostööstrateegiad on äh, leidnud ankru ühtekuuluvuspoliitikas ja see annab osalevatele riikidele võimaluse üheskoos saavutada terve rea pikaajalisi ühtseid eesmärke, kasutades ära teineteise oskusi ja kogemusi. mis on selle juures oluline, on see, et see asendab tänase traditsioonilise territoriaalse koostöö instrumendi, kuivõrd äh, lihtsustab rahastamist reaalmajandusse, see äh, toestab ka haldus Äh, struktuure, annab võimaluse kasutada erinevatest äh, allikatest vahendeid, näiteks nagu Euroopa Sotsiaalfondist, aga ka Euroopa Investeerimispangast äh, ja Maailmapangast ja nii edasi. see toetab projekte, mis võivad väga hästi sobida president Junckeri strateegiliste investeeringute kavva see makromajanduslike piirkondade lähenemine, mille me võtsime vastu aastal kaks tuhat üheksa, on juba olnud väga edukas ja liikmesriikide palvel on Euroopa Komisjon koordineerinud äh, üsna mitme makromajandusliku piirkonna strateegia väljaarendamist. Balti mere, Läänemere piirkonnas ja äh, Donau puhul on konkreetsed tulemused näha äh, Aadria mere piirkonna jaoks Äh, käivitus see alles eelmisel aastal ja sellega praegu tegeletakse ja Alpi äh, strateegia, see võeti vastu juulis, on siis meie kõige värskem äh, strateegia, mis peaks tooma järgmise aasta kevadel juba tulemusi. Need on loodud siis konkreetsete piirkondade jaoks lahendama neid probleeme, millega nad on silmitsi ja komisjon toetab seda, mida ütleb härra Jakovtšitš oma raportis Aadria ja Joonia piirkonna kohta ja need asjad tulevad täna pärastlõunal, nagu ma aru saan, arutelule. see makromajanduslik strateegia, aga ka teiste puhul peab iga osalev riik tagama selle, et on piisavalt pädevaid haldusressursse, mis peaksid siis olema ette nähtud just nimelt nende strateegiate elluviimiseks. ja seega, ja see on väga oluline komisjoni jaoks, on liikmesriikide jaoks väga oluline olla siin esirinnas ja, ja võtta see asi omaks. siseriiklikud parlamendid võivad oma rolli mängida, teadlikkust tõstes nende projektide kohta, nendel on seadusandlikud hoovad, mida nad saavad kasutada ja seda saab kasutada loomulikult peaasjalikult selleks, et eh, kohandada siseriiklikud investeerimiskavad Euroopa kavadega, see on oluline ennekõike aga ka kandidaatriikide jaoks ja ma tean, et pärast seda, kui president Juncker ütles, et poliitiline otsus on laienemine peaguseks, praeguseks peatada, on kõik kandidaatriigid äh, pidanud leppima ainult selle raamistikuga ja sellepärast ongi see väga oluline, et sellised makromajanduslikud strateegiad välja kujuneksid. Aadria ja Ioonia mere strateegias osaleb neli Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki, see on üks sellistest strateegiatest, kus välisministrid ja teised ministrid võiksid sõna võtta. meie moraalne kohustus on nendele riikidele pakkuda teatud äh, kuhugi kuulumise tunnet ja anda tulevikulootus. kallid kolleegid, me oleme jõudnud äh, väga olulisse punkti, tänased strateegiad hakkavad vilja kandma ja sellepärast on väga oluline, et kõik koondaksid jõud ja muudaks need programmid edukaks. haldussuutlikkus peaks tõlgenduma ähm, reaalsuseks koha peal, aga tahaksin viidata ühele suuremale murekohale äh, Äh, praegu pagulaste küsimus, nagu, nagu president Juncker eelmisel nädalal täiskogu ees ütles, esimene prioriteet täna on ja peabki olema pagulaskriisi lahendamine. see on, see puudutab inimlikkust ja inimväärikust, aga Euroopa jaoks on see ka ajaloolise õigluse küsimus, Euroopa on manner, kus peaaegu kõik meist on ühel või teisel hetkel olnud pagulane, mina olen ise pagulane, minu perekond lahkus Kišinaost, äh, kui venelased tulid ja läksid üle Rumeeniasse selleks, et äh, meie Rumeeni äh, identiteet säiliks, me oleme valmis neid inimesi aitama, oleme valmis äh, toetama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde. kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda, kahekümnenda aasta eelarveperioodist läheb kakskümmend miljonit eurot äh, kaasava kasvu meetmete toetamiseks, mille eesmärgiks on sotsiaalse kaasatuse edendamine, sealhulgas ka seaduslikele sisserännanutele tuleb välja arendada infrastruktuur vaesemates linnade piirkondades. Interreg programmi aastapäeva tähistamise raames rääkisime me sellest ka Luksemburis need probleemid, millega me oleme täna silmitsi, majanduskriis, pagulaste saabumine Euroopasse, on kinnitanud meile ikka ja jälle seda, et läbi koostöö oleme me kõik palju tugevamad, meil on koostööd vaja rohkem, mitte vähem, meil on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat, territoriaalne ühtekuuluvus ja koostöö on võimalus, kuidas luua üles äh, tugevam Euroopa ma olen veendunud, et üheskoos see meil ka õnnestub, suur tänu teile ja ootan huviga meie arutelu. Thank you, commissioner. suur tänu, volinik. see oli väga ilus kõne. suur tänu. me nagu tavaliselt äh, jätkame äh, mõtteavalduste ja küsimustega, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. nii, et kõigepealt annan sõna härra Van Nistelrooile tundub, ega oleks siin kõik perekonnas, palju õnne sünnipäevaks, ma nägin siin kuskil äh, kooki, kus see kook sai? Äh, koogist on pilt. jagame seda pilti kõigiga, aga kooki ennast meil ei ole. suur tänu teile üheksakümnendatel, kui ma olin regionaalminister, siis äh, rääkisime piiriülesest koostööst, äh, hiljem rääkisin ähm, olin, olin, töötasin ma Piirideta Euroopa nimel ning äh, ja alati olen rõhutanud, kui oluline osa ühtsuspoliitikast see on. ma mäletan, olid meie nõudmised isegi suuremad kui nõukogus. igatahes olen ma hästi õnnelik ja jagan teie sõnumit. seda. teiseks äh, territoriaalse koostöö küsimus, nagu te seda ütlesite, aga selle taga territoriaalne ühtsus. see libiseb ära Eh, Euroopa Parlament on seda oma raportis ka väljendanud. kas võin loota teie peale, et seitsmendal ütlusraportis on see asi täiesti teistsugune? et eh, me alustame eh, kõigepealt territoriaalsest ühtsusest ehk siis majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne Eh, aspekt, eh, praegune territoriaalne koostöö hakkab meil käest libisema, aga see on osa kogu protsessist. Eh, mis selle kõige taga on? kuidas me saame oma suurte väljakutsetega ühele poole? meil on neid Euroopas ju väga palju, võttes arvesse, milline on meie territoriaalse ühtsuse dimensioon, selline eh, punkt on see, mida me peame, peaks arutama täna, äh, nagu täna hommikul seda juba ütlesime, on meil vaja täielikku paindlikkust riikides, kus need probleemid on ja teised võivad samuti sellega kokku puutuda. Äh, isegi Kreeka ettepaneku puhul me öö, äh, olime tunnistajaks, et me ei saa kaasfinantseerimist ära võtta rahvapartei on valmis ütlema, et äh, kui see on võimalik, siis äh, tulge välja ettepanekutega, tulge välja. üheksakümmend viis protsenti riikidest vajab seda. miks me praegu nii teeme, see kõik ei maksa ju raha. nii et äh, no kuulge nüüd meil oleks vaja uut ettepanekut kaasfinantseerimise osas. eile e, saime me kontrollikojast raporti, mis puudutas avalikku hanget. E, tulemused ei olnud head riikides, mida uuriti kas äh, on võimalik äh, saada selline hea dokument, et sel teemal järgmine kord teiega rääkida, sest see on eks ante tingimuslikkus, äh, mis ei ta-, lase ri-, rahal riikidesse jõuda. tahaksin, et see ei oleks kuidagi päevakorras. Thank you, thank you, it's usually happens uh, having a meeting with the commission. nii nagu tavaliselt läheb, ütleb esinaine, et äh, kui oleme just volinikuga arvamusi vahetamas, äh, valmistame ette järgmist sellist kohtumist. proua Kreel, palun. Äh, suur aitäh teile, esinaine, proua volinik, ma tahaksin kasutada võimalust ja tunnustada teid Interregi kahekümne viienda aastapäeva, eduka aastapäeva puhul olen ise pärit regioonist, mis üheksakümnendast aastast juba alates eh, osaleb eh, piiriüleses koostöös eh, Saksimaa on väga pika piiriga nii Poola kui Tšehhi Vabariigi suhtes, eriti kui me arvestame meie regiooni suurust. ja väga valmistab mulle muret, et piiriülestes piirkondades eh, inimesed peavad sageli rohkem vaeva nägema, seetõttu tunnustan ma teid eh, eh, selle tegevuse eest, sest piiriülese koostöö on piirialade inimesed ellu kutsunud ja kaks kakskeelset lasteaeda, tšehhi ja saksakeelne on lahti tehtud ja seda juba enne, kui Äh, sai selgeks, kas äh, neil on mingisugused garantiid, kui nad ühele või teisele poole piiri lähevad äh, lasteaeda ning selge ei olnud ka see, kas neil on õnnetuskindlustus ja ravikindlustus. Need inimesed on meile heaks näiteks ja manitsevad meid tööle hakkama äh, Eh, nad tahavad eh, piiriüleselt toimetada ja seda me peaksime neile võimaldama. Eh, siin jätkates Luksemburgi eesistuja esindajaga peetud debatti just äsja, siis ma ütleksin, et paljudes piirkondades ei oleks asjad nii edukad, kui nad täna on, kui selliseid programme poleks. Te ütlesite ka oma sõnavõtus, et toetate tõukepoliitika võimaluste lihtsustamist ja bürokraatia vähendamist. pakkuge välja võimalus, kuidas väikesed kohalikud omavalitsused saaksid koostööd teha võimalikult väikese bürokraatiakoormaga, kus ei oleks vaja kõigil äh, Äh, pikki projekte kirjutada ja selgitusi kirjutada, mida mitmeid kordi üle kontrollitakse, piiriüles äh, koostööd, mis äh, sageli ei maksagi nii palju, palju raha, tuleb toetada tugevamalt. ning nii on võimalik ka tavaliselt audiitoritele öelda, et tõesti iga projekt, mis viis tuhat eurot maksab, ei tohiks siin juuksekarva lõhki ajada nende kontrollimise puhul, sellepärast et oluline on see, et nendes piirkondades saaks tööd teha kiiresti ja tõhusalt ja seal võib aeg-ajalt ette tulla ka vigu, see on inimene, inimlik, aga kõik äh, audiitorid ei peaks sinna kallale asuma ja öelda, et te olete teinud siin seda ja teist vahet valesti, sest et siin me räägime eelkõige inimeste kaasamisest. Äh, pagulaste osas äh, oleks minul väga hea meel, kui me saaksime olla paindlikumad, et me saaksime meie juurde tulevaid inimesi eh, paremini integreerida, neile pakkuda ulualust eh, ning kui on vajalik näiteks, et eh, tõukefondid mitte ainult ESF-i, vaid ka EFRE-t kasutada, siis siin peaks olema võimalik vahendeid kasutada paindlikumalt järgmiste nädalate, kuude ja aastate jooksul, aitäh! suur tänu, proua Tomašitš! suur tänu! mul on hea meel, et äh, te olete rõhuasutusele äh, pannud siia usalduse äh, taasrajamisele, sellepärast et usalduseta ei saa midagi teha. kuna ma olen pärit postsotsialistlikust riigist, siis te saate ilmselt aru minu küsimusest. kahjuks Äh, väga tihti nendes riikides äh, sõltub äh, edukus sellest, kes on sinu partei sõbrad ja kas sa kuulud nendega samasse parteisse. tihti juhtub ka nii, et kalamehed, põllumehed ja nii edasi ei teagi võimalusest rahasid taotleda ja need, kes on võimupositsioonil, kasutavad seda kõike ära. tahaksin küsida, kas komisjonis on institutsioon, mis kogub nende inimeste mured kokku, sellepärast et valitsused ei tee seda. Nad ütlevad väga tihti, et kui nad komisjonile kaebuse esitavad, siis nad vastust ei tea. nii et need, kes ei ole võimupositsioonile lähedal, et kes tahavad läbipaistvust samas, siis kelle poole nad saaksid pöörduda? järgmine kõneleja, palun. ma ei jätka proua Tomašiši küsimust, eh, sellepärast et eh, mina olen võimuparteis Horvaatias, aga eh, meie teame väga hästi, et suured mureküsimused on meie riigis, eriti mis puudutab regionaalset arengut. Interregi programmi kohta on juba mm, öeldud palju, minu eelkõnelejad on seda teinud, aga minul endal on ka äh, väga häid isiklikke kogemusi selle programmiga, kolmkümmend kuni nelikümmend programmi oleme viinud ellu, mina ise olin Istri regiooni juht ja ma tean, eh, kuidas see asi praktikas käis. Horvaatial on olnud Sloveenia ja Itaalia poolt partnereid ning see partnerlus on võimaldanud meil minna tööga edasi väga kiiresti ning planeerimine oli asjakohane. tahaksin kutsuda teid üles muutmaks Interreg teie töös üheks olulisemaks sambaks. ma tahaksin teha ettepaneku, mis võiks olla uus, aga lisaks äh, piiriülesele koostööle peaks olema meil mingisugune koostöövorm äh, regioonide vahel, mis ei asu äh, naaberriikides, sest huvi selliseks koostööks on regionaaltasandil Äh, just nende riikide vahel, mis ei ole ka Euroopa Liidu liikmesriigid ning ei asu äh, üksteise suhtes üle piiri. Äh, võib-olla on tegemist piirkondadega, mis on üksteisest tuhande kilomeetri kaugusel, aga neil huvi ja algatust koostöö jaoks on. hiljuti olen selliseid soove kuulnud ka nende regioonide poolt, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide regioonid ja nende poolt, kes on. nii et eh, selline koostöövorm oleks väga oluline eh, ja selle, kui selline algatatakse, siis me peaksime seda toetama. mis puudutab eh, makroregionaalset koostööd, siis siin on vaja palju veel ära teha. nagu te ka ise ütlesite, proua volinik, olen Äh, Aadria mere äh, regiooni äh, strateegia raportööriks Euroopa Liidu juures ja raporti koostamisel olen ma ka aru saanud, et meie endi hulgas on väga suuri lahknevusi, kuidas seda probleemi peaks lahendama. makroregioonide rajamine, mis on nende regioonide eesmärgid, milline on parlamendi roll ja mida parlamendilt oodatakse? sest selle äh, raporti ettevalmistamisel, mille üle me täna hääletame, tuvastasin ma siin mitmeid vajadusi panna kokku erinev panus, erinevad ettepanekud. selleks, et äh, meie otsused siin saaksid olla äh, ühtsemad. ning meie arvamuste erisus oli aruteludes suur, aga püüdsime seda ületada. ja lõpetuseks kuna migratsiooniprobleem on mõjutanud ka Horvaatiat nüüd viimase kahekümne nelja tunni jooksul on immigrante saabunud Horvaatiasse kuus tuhat viissada, kõik eh, sai väga hea alguse. Eh, Horvaatia oli väga sõbralik ja ütles tere tulemast eh, pagulastele. erinevalt siis riigist, kes müüre seab oleme meie naerataval näol tervitanud äh, sisserändajaid, oleme pakkunud neile äh, ulualust äh, ja see on õige tee edasi, aga me ei suuda seda välja kannatada kauem, kui me ei saa Euroopa Liidu poolt toetust ja abi. nii et kutsun üles teid meid abistama, sest olukord muutub selgelt hullemaks, sest Horvaatiasse jõuab veel rohkem pagulasi ja vajab abi Madame la Présidente, euh, merci. suur tänu, proua esimees. lugupeetud äh, proua volinik, äh, väga palju on neid meie seas, kes äh, palju õnne soovivad Interregi programmile soovida ning samas on natuke põhjust ka kurb olla, praegu tundub, et Interreg on natuke kurb, kui ta näeb, et Äh, Euroopas ehitatakse taas kord äh, müüre, valle, äh, mis on täiesti vastuolus Interregi programmiga seoses eh, eh, kogu Euroopa Liidus ning eh, selles kontekstis on meile võimalik konsolideerida seda programmi, mis on olnud äärmiselt tulevikku vaatav ja Vanna. proua Vanna, palun. suur tänu, esinaine. austatud äh, proua volinik, äh, ma tänan teid äh, väga palju mm, väga selle eest, et te olete, mida te olete öelnud oma sissejuhatavas sõnavõtus, siin on meil kindlasti lakmustestiks kohe praegu pagulaskriisi lahendamine ning ühtekuuluvuspoliitika mängib siin ka suurt rolli, mitte lihtsalt Eh, territoriaalses eh, ühtekuuluvuses, vaid just sotsiaalses eh, ühtekuuluvuses, mis on meie eesmärk ja kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika rollis, siis ma ei hinda kõrgelt seda, et tõukefondide vahendeid kasutatakse sanktsioonimehhanismidena selleks, et julgustada kodanikke pagulasi vastu võtma liikmesriikides Äh, aluslepingu artikkel seitse ütleb, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse ühtekuuluvuse suurendamiseks äh, liikmesriikide vahel ning seetõttu ei tohiks seda sanktsioonimehhanismi kasutada. Äh, veel huvitavam ja veel tähtsam on see idee ja küsin, et kas selle kiireks rakendamiseks on juba ettepanekuid tehtud, nimelt proua Kreelgi puudutas seda, et Regionaalarengu Fondi ning Euroopa Sotsiaalfondi võiks kasutada selleks, et toetada meetmeid pagulaste toetuseks eh, piiriregioonides ja regioonides, kus nad kõige rohkem abi vajavad. see oleks oluline samm ning see oleks ka oluline ja jätkusuutlik eh, lahendus, eh, kuidas tõukefondid saaksid aidata pagulasprobleemi lahendamisele. küsimus, mis mul veel on, puudutab Interregi ning territoriaalset koostööd iseäranis, mis on väga suur ja positiivne näide Eh, Euroopa eduloost ning on otseselt kasuks Euroopa kodanikele. nimelt, kas teil on juba partnerlusprintsiibi parendamiseks eh, ettepanekuid eh, piiriülestes programmides, et kaasatud ei oleks mitte ainult kohalikud omavalitsused, vaid ka sotsiaalpartnerid ja just vabakonna esindajad, nii nagu partnerlus põhimõtteliselt ette näeb. ja minu viimane küsimus läbirääkimistes finantsraamistiku alal äh, Äh, kärbiti äh, nende poliitikate vahendeid, äh, kuidas te tagate, et tulevikus on piisavalt ressursse nende poliitikate elluviimiseks, aitäh! suur tänu, proua Demato, palun! suur tänu teile, volinik, ja tere tulemast meie komisjoni ette tagasi! tahaksin jätkata sealt, kus eelkõneleja lõpetas, nimelt küsida partnerluse kohta kui te vaatate äh, programmeerimisperioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, prioriteete, siis äh, partnerlusprogrammides ei ole vastavaid sätteid kirjas, aga samas partnerluspõhimõte peab olema territoriaalsete tööprogrammide täiendav tiib. minu küsimus kas teie või teie peadirektoraat on tuvastanud probleeme eh, nende kahe koordineerimisel, mida koordineerimisraamistiku parandamiseks saaks ära teha? arvestades, et oluline on tagada, et sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud piirkondades. suur tänu, ütleb esinaine, head kolleegid, meil on veel üksteist eh, sõnasoovijat eh, meie liikmetelt ja teie, härra Manskur, olete ka nimekirjas nii et eh, palun lühidalt teha, üks minut on küsimuste esitamiseks ajapiirang kõigile, nii et volinikul oleks võimalus meie küsimustele ka vastata. ja eh, härra Arimond saab sõna. suur tänu, esinaine, austatud volinik ma ei pea ilmselt teile ütlema, et eh, mina, olles kasvanud üles piiri, piirkonnas, olen Interregi tugev toetaja, aga ma pean ütlema äh, ja olen seda meelt äh, nagu kolleeg Kreel, et äh, väga paljud taotlejad kurdavad, kuivõrd suur kannatuste jada on nende programmide osalemine, nad ei hakkagi tulevikus nendes osalema, sellepärast et seda administratiivset koormust on liiga palju. kas ma tohiksin paluda, et te ütleksite, mida mina konkreetselt saan öelda nendele inimestele, kes kurdavad ja tahaksid nendes projektides eh, osaleda. Eh, te rääkisite konsultatsioonist ja teavitamisest, aga eh, sellest ei piisa, et neid inimesi veenda nendes projektides ka edaspidi osalema. mida te teeksite selleks, et väikesed kogukonnad ja kohalikud omavalitsused ikkagi nüüd ka kaasa teeksid nendes projektides? suur tänu ja järgnevalt härra Pogovitš. minul on kaks küsimust. esimene on seotud äh, pagulaskriisiga. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Van Nistelrooy, meie koordinaator samasugust lähenemist tuleks kasutada praegu pagulaskriisile, nagu me oleme äh, teinud Kreeka kriisi puhul. meil on vaja kiireid lahendusi. mina ise olen olnud linnapea ning äh, vahel on olnud meil väga häid kogemusi piiriüleste projektide puhul, aga tänane probleem on selles, et väga paljud piiriülesed pro-, äh, projektid on peatunud, sellepärast et pagulaskriis on akuutsem. edasi, Aadria mere ja Ioonia strateegia puhul äh, Äh, Bosnia, Serbia, Montenegro ja Albaania on siia kaasatud, äh, need riigid aga ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. kas äh, territoriaalne raamistik võtab ka Makedoonia ja Kosovo selle strateegia raamesse? kas liitumiseelne abi Lääne-Balkani riikidele on piisavalt suur või mitte, kuidas te näete ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, kas need riigid saavad ühtekuuluvuspoliitika raames äh, toetusrahasid, nii nagu eelnevad äh, liitujad on saanud? Äh, edasi, härra Novakov, palun. suur tänu, esinaine kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmeerimisperioodil äh, oli peaaegu kuus tuhat projekti, mida rahastas Euroopa Komisjon piiriüleste programmide raames ning eh, fookus ei olnud vaesematele eh, piirkondadele, aga peaks olema, sest seal on palju probleeme. seal on haldussuutlikkus nõrgem, seal on sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme ka Bulgaaria ja Rumeenia puhul on näiteks veel üks probleem, me ei ole Schengeni ala osa, mis ei aita kasusaajate vabale liikumisele kaasa. aga eriti on probleeme just halduskoormusega ning menetlustega mõlemal piiripoolel. nii et siin jällegi on märksõna lihtsustamine. kuidas te arvate, et me saaksime standardmenetlusi lihtsustada mõlemal piiripoolel, kus äh, programmid äh, piiriliseks koostööks juba on käima lükatud, aitäh! aitäh, ütleb esinaine ja järgmine kõneleja on härra Hetman. ma tahaksin äh, tänada teid sügava kummarduse saatel selle sissejuhatava sõnavõtu eest, debati eest ja hea algatuse eest ainult. ainult kolmkümmend protsenti piiriregioonide elanikest teavad üldse, et äh, sotsiaalvaldkonnas äh, rahastab mitmeid tegevusi Euroopa Liit. Äh, ja see teadmine on Kiie riikides kõrgem kui mujal, see on väga huvitav. aga Interregi kohta ei ole väga palju teavet liikumas ja tahaksin küsida teie käest, proua volinik, kas te olete analüüsinud seda, kuidas regionaalse koostöö vormides osalejad on kahe tuhande kuuenda aasta määrust eh, kümme kaheksakümmend kaks rakendanud. Eh, selle eesmärk oli arendada koostööd piirialadel eh, eri regioonide vahel. väga paljudes Euroopa riikides on olukord praegu praktikas aga teine. mul on väga hea meel kuulda ka seda, et bürokraatia koormust vähendatakse ma olen Interregi rakendamisega ise ka tegelenud ja kutsun teid üles eh, usaldama rohkem kohalikke inimesi, kes neid projekte rakendavad. Eh, kõik probleemid, millest me oleme rääkinud, liiga palju bürokraatlikku paberikraami, eh, mida peavad täitma väiksemad organisatsioonid. seirekomisjon võib võtta need ülesanded üle, nemad peaksid tegema neid otsuseid ehk siis ministeeriumid ja vaatlejad Euroopa Liidu äh, institutsioonidest, nemad teavad paremini, kuidas raha kasutada ja kuidas tõkkeid ületada. ning äh, äh, kogu see menetlus võtab niivõrd palju aega, et lõppkokkuvõttes kaotavad osalejad inimesed lootuse, et kõiki neid tõkkeid on üldse kuidagi võimalik ületada. Interreg peaks pikas perspektiivis paranema aitäh, tuletan teile meelde, ütleb esinaine, et kui te ei hoia kõneajast kinni, siis ei ole meil piisavalt aega, et kuulata ära voliniku vastused. härra Valgarsel, palun. suur tänu, proua esimees. lugupeetud volinik, palume, katsume kõneajast kinni hoida, nii et selles ka seoses me ei hakka enam nii pikalt rääkima Äh, kuulsast Interregi kahekümne viiendast sünnipäevast ning ka sellest, äh, mida see ülepiiristele projektidele tähendab ning äh, sooviksin praegusel hetkel esitada ainult mõningaid küsimusi proua volinikule. esimene puudutab rolli, mida võivad mängida piiriliste kriiside lahendamisel Eh, sellised eh, eh, projektid ning milli-, kuidas saaks struktuurifonde parem ära kasutada selle nimel. suur tänu ja järgmisena saab sõna Moskuu. suur tänu teile, proua esimees, lugupeetud proua volinik. äärmiselt tore on tähistada Interregi kahekümne viiendat sünnipäeva. mina olin olnud, olen olnud äh, kohalikus omavalitsuses tegeledes äh, projektidega, mis olid äärmiselt äh, olulised ning mul on kaks küsimust, mida sooviksin esitada. Te ütlesite, ütlesite, et see on oluline osa ühtsuspoliitikast, kas aga on mingisugust sisu sellel kõigel äh, kas, äh, kas on äh, võimalik äh, looda, luua sellest mingisugust ratsionaalsemat süsteemi ja kas on lood, luua, loota, et see kõik toob kaasa tööhõive kasvu, uusi töökohti. kõik meie riikides on paljud inimesed raskustes ja need riigid, kus äh, palju võimalusi ei ole, äh, ootavad väga, et me suudame oma piirkondade jaoks uusi poliitikaid välja töötama. härra Etheridge, palun, üks minut. suur tänu ma räägin lühidalt, see on rohkem äh, tähelepanek teie sõnavõtu osas. Te räägite, et vähem, soovite vähemaid, äh, vähem piire Euroopasse, kuid seda soovitakse väga tore, kuid üks puudutas siin piiriüleseid haiglaid. Suurbritannias on äh, riiklik tervishoiuteenistus ning äh, see äh, pärast äh, Punaarmeed on see suurima, suurima äh, bürokraatide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 küsimused võivad saada ohtlikuks regionaalsele koostööle, seega ma tahaksin, et eh, regio peadirektoraat eh, mõtleks, eh, millised ühised lähenemised võiks olla regioonideülese problemaatika lahendamisele ning veel paar sõna. tunnen pisut piinlikkust tänase hääletuse pärast solidaarsuse reguleeritud valdkondi finantseerida. teile eh, esitati raport ka selleks, kes kinnitab kontrollikoda ära tõhusa ühtsuspoliitika. ja nüüd ma räägin võib-olla emakeeles. mõned asjad, mis on ikka ja jälle esile kerkinud, kõigepealt eelarve. liikmesriigid äh, võivad ise otsustada seda eelarvet suurendada üht või teistpidi, sinna lisa anda, minu jaoks isiklikult, äh, komisjoni jaoks on kõige olulisem see, et tuleb kuidagi maksimeerida nende fondide mõju. võib-olla ma räägin liiga pikalt äh, sellest kõigest, aga oleksin rääkinud paari sõnaga ka Slovak-, Tšehhi-Slovaki piirist. Need probleemid on igal pool ähm, sarnased, me peame leidma mingisugused lahendused, mille aluseks on solidaarsus. ühte tahtsin veel öelda, on selge, et teatud takistused äh, on ületamatud. mitte kunagi ei ole neid võimalik ületada. näiteks keelebarjäär aga ma arvan, et veerand saja aasta jooksul oleme me sa-, astunud siiski väga olulisi samme e, edasi näiteks e, mentaliteedi e, muutuses piiri, piir, piirialadel. seadusandluse osas on suured sammud tehtud. rakendatud on seda seadusandlust. teinekord esineb probleeme loomulikult äh, nendes piirkondades administratiivprobleeme ja nii edasi, aga igal juhul on täna toimunud väga oluline arutelu ja Interregi eh, esimene veerandsada näitab seda, et on võimalik leida lahendusi, adekvaatseid lahendusi ühtsete probleemide lahendamiseks esmaspäeval ma lähen Viini, seal tähistame me piiriülese koostöö kahekümne viiendat äh, aastapäeva. see on programm, mille alusel koondatakse kõik operatiivkavad. Äh, Bulgaaria, Serbia, vabandust, Serbia ja Horvaatia vahel oleva piiri jaoks on see ette nähtud, nii et äh, kõik programmid, mis puudutavad naabritega suhtlemist, ka nende osas äh, tuleb äh, tulevikus kindlasti rohkem tähelepanu äh, neile osutada. arvestades päevakalisi sündmuseid, on mõned piirkonnad Euroopa piiridel teistest olulisemad ja teil on endal ka kogemused ja olete meie jaoks oluliseks ressursiks oma kogemuste pagasiga. meie koostöö parlamendi ja komisjoni vahel on äh, pidev, soovin kõigile edu, aitäh! suur tänu ja kogu komisjoni nimel ma tahaksin teid tänada selle väga eh, ilusa arutelu eest ja oleme valmis siis hakkama ette valmistama meie järgmist kohtumist, olete teretulnud meie sekka millal iganes. kolleegid, jätkame kell viisteist null null, tulemas on hääletused, võtke oma hääletuskaardid kaasa, et me saame öö, eh, korralikult hääletada. suur tänu!